President. president. daamid ja härrad äh, jätkan äh, istungi juhatamist tšehhi keeles meie äh, plenaaristung on alanud Prvním bodem pořadu jednání je esimene punkt päevakorras on äh, komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välise julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Venezuelas. sissejuhatuseks äh, annan sõna volinikule. volinikule lugupeetud äh, president, lugupeetud parlament,